das protokoll und die angenommenen texte der sitzungen vom. 25. und 26. mai istungite protokollid on kättesaadavad kas on neile vastuväiteid?